vähendamiseks õhukeste plastkandekottide tarbimise vähendamise kohta. järgmisena saab sõna proua raportöör. Er aitäh, lugupeetud president. täna on suur päev kõigi nende jaoks, kes selle ettepanekuga on tegelenud, sellepärast et me räägime keskkonnaprobleemist. meil tuleb toime tulla sadade eh, miljonit sadade miljonite kilekottidega, mis äh, äravisatuna satuvad äh, loodusesse ning äh, kui vaadata komisjoni poolt esitatud arveid, siis te näete, kui suurest probleemist on jutt. me räägime probleemidest, kahjust loodusele, inimestele, kilekotid kahjustavad linde, kalasid ja me peame selle probleemiga tegelema me räägime äh, praegu äh, väga äh, tõsisest jäätmeprobleemist ja selliste jäätmete tekitamis, tekkimist me peame vältima. vältimine on just väga oluline, me peame rakendama meetmeid ning komisjoni ettepanek esialgu ei olnud eriti hea. see oli üsna armetu ettepanek, meil oli seal üsna palju äh, Äh, meil oli väga palju soove omalt poolt ja ma tahaksin tänada kolleege suurepärase koostöö eest. Äh, eelkõige neid kolleege, äh, kes minuga sellel teel algusest peale käisid härra Gerbrandit, samuti tahaksin tänada kolleeg Laviat, sellepärast et meil õnnestus saavutada tõesti väga hea ettepanek samuti tuleb tänada nõukogu ja eriti eesistujamaad Itaaliat suurepäraste jõupingutuste eest. nüüd meil lõpuks on ometigi ühine seisukoht ning lühidalt eh, näeb see seisukoht ette siis kilekottide kasutuse eh, olulist vähendamist. kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta lõpuks peavad riigid kehtestama hinna kõigile kilekottidele ja kui meil õnnestub see kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal saavutada, siis me oleme teinud äh, tõesti suure sammu edasi, Iirimaa on siin väga heaks näiteks, seal kehtestati äh, kilekottide kasutamistasu äh, ja pärast seda on nende kasutamine viis protsenti vähenenud, nii et, et kilekottide kasutust on võimalik vähendada, me tahame, et kahe tuhande üheksateistkümnendaks aastaks kasutatakse aastas inimese kohta üheksakümmend kilekotti ja kahe tuhande kahekümne viiendaks aastaks nelikümmend kilekotti komisjoni näol on, on meil siin tegu hea sõbraga, aga kahjuks ma pean ütlema, et et mõned komisjoni liikmed on meie vastu töötanud. Nad on üritanud eh, lihtsalt mitte midagi teha, öeldes, et liikmesriigid ise peavad tegutsema, aga liikmesriigid ise ju mitte midagi ei tee. nii et, et eh, sõltumata Äh, suur, suurest majanduslikust äh, kasust äh, seitsesada nelikümmend miljonit eurot aastas, kui tugineda komisjoni enda hinnangutele. see on siis see summa, mida oleks võimalik kokku hoida. ja kokkuhoid on võimalik ka mitmetes teistes valdkondades. kõigele vaatamata on meil komisjoniga olnud probleeme ning ma ei unusta kunagi härra Timmermansi nägu kui äh, langetati otsus, seda ettepanekut ei võeta tagasi kui äh, ta siin, äh, sel ajal, kui mina siin räägin, kasutatakse Euroopas tuhandeid kilekotte sellesama nelja minuti jooksul, mis mul kõneaega on ning mina tahaksin tänada äh, kõiki neid jõude siin parlamendis ja liikmesriikides, kes on andnud panuse kilekottide kasutuse vähendamisse ja komisjonile tahan kinnitada, et see, mida me siin täna teeme, on hea asi, sest sellest võidavad kõik. suur tänu, proua Oogen, järgmisena saab sõna härra volinik Vella. You, aitäh, president, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, tere hommikust kõigile! Äh, täna äh, oleme me siis äh, jõudnud ühe õigusloomealase ettepanekuga viimasesse faasi, me võtame vastu direktiivi, mille eesmärgiks on tegeleda väga tõsise ja väga nähtava keskkonnaprobleemiga. kile, õhukeste kilekottide liigse kasutamise ja nende äraviskamisega nagu ma ütlesin, need äh, kilekotid jäävad kergesti jäätmekäitlusest kõrvale, satuvad keskkonda või mere, isegi merekeskkonda, kui need kilekotid on minema visatud, võivad nad keskkonnas püsida sadu aastaid äh, väikeste mikroosadena ja äh, seada ohtu niimoodi kogu keskkonda ja iseäranis merekeskkonda õhukeste kilekottide üha suurenev kasutamine, äh, praegu kuskil sada miljardit ainuüksi Euro äh, Euroopas iga aasta, äh, loomulikult viitab ka sellele, et me raiskame oma ressursse ja me, need kilekotid on omamoodi muutunud äraviskava ühiskonna ja jätkusuutmatu elustiili sümboliks. õhukesed kilekotid, mida kasutatakse ainult kord ja siis minema visatakse Äh, on äh, näiteks sellest, kuidas me suhtume ressurssidesse, meil on vaja tegutseda. me peame lahendama merereostuse probleemi, mis on suuresti põhjustatud plastjäätmetest ning meil on vaja samuti ressursse kokku hoida ja äh, liikuda taaskasutusel põhineva majanduse suunas Äh, jah, tegutseda ei tule mitte ainult Euroopa Liidu tasandil, vaid ka kaugemal, aga ka meie peame andma panuse. Äh, see teise lugemise kokkulepe äh, mis äh, aitab vähendada õhukeste kilekottide kasutamist. ma loodan, et selle ettepanekuga saab äh, täna ühele poole. kui vaadata kaasseadusandjate erinevaid ettepanekuid õigusloome protsessi alguses, siis on selge, et äh, kokkuleppe saavutamine pole olnud kerge, aga tänu jõupingutustele, mida kõik osapooled on teinud, on meil nüüd ometigi olemas kompromiss ja ma tahaksin iseäranis tänada raportööri proua Aukenit pühendunud ja põhjaliku töö eest komisjoni ettepanekuga ja samuti tahaksin tänada variraportööre keskkonnakomisjonis. komisjon tervitab seda kokkulepet, mille kaasseadusandjad on saavutanud, kuigi see sisaldab mõningaid elemente, mis komisjoni arvates äh, oleks võib-olla äh, paremini äh, leidnud käsitlemist muus kontekstis sellele vaatamata on kokkulepe saavutatud ja seda sellepärast, et meil on kõigil üks eesmärk, me tahame vältida eh, õhukeste kilekottide kasutamist ja äraviskamist. Eh, see eh, dokument, mille üle me täna hääletame, võimaldab seda eesmärki saavutada, aitäh. järgmisena saab kaheks minutiks sõna härra Hölveni. aitäh lugupeetud president, lugupeetud kolleegid, ma tahaksin kõigepealt avaldada tänu härra, proua Aukenile. ma arvan, et me oleme koos komisjoniga astunud väga olulise sammu selleks, et vabaneda ühest halvast harjumusest, halvast tarbimisharjumusest Äh, volinik just kirjeldas seda harjumust. me peame vabanema õhukestest kilekottidest, sest ligemale üheksakümmend protsenti sellistest kilekottidest lihtsalt visatakse minema ning kaheksa miljardit sellist kilekotti satuvad prügimägedele ja loodusesse ja me tegelikult ei teagi, kuhu nad lõpuks välja jõuavad, see on skandaalne ja selle skandaali eest oleme meie vastutavad. nii et, et me peame olukorda muutma, me peame oma halbadest harjumustest vabanema Äh, me peame äh, küsimusele lähenema kodanikusõbralikult ja ma arvan, et äh, täna on sellest kõik Euroopas huvitatud. raportöör juhtis juba tähelepanu sellele, et mitmetes riikides on probleemile juba lahendus leitud ning tahaksin ühele asjale tähelepanu juhtida, me saame valida, me saame valida näiteks selle vahel, mida on tehtud Ungaris, kus kui, kus siis äh, kilekottidele kahe tuhande üheteistkümnendast aastast on kehtestatud tasu ja see on viinud kaasa kilekottide kasutuse olulisele vähendamisele või me võime seada ka mingi kvoodi ja vähendada kasutamist selle alusel. kedagi ei tohi siin kõrvale jätta ja jutt käib kompromissist, sellepärast et me teame väga hästi, et äh, kui me räägime teatud kilekoti paksusest viisteist mikronit, siis sellistele kilekottidele me ei ole veel suutnud leida lahendust või alternatiivi, aga ma arvan, et äh, me peame ka selle probleemiga tegelema, see oleks väga oluline. ning äh, ma arvan, et äh, meil on vaja muuta Euroopas keskkond elusõbralikumaks ning tarbijad saavad anda oma osa, aitäh Eh, härra Halveni, härra Frunzulika soovib teile esitada senise kaardi küsimuse, kas te olete nõus sellele vastama? olete nõus vastama? palun. Yes, yeah, I am here <laughs> Blue... kas te olete valmis vastama sinise kaardi küsimusele härra Hölveni? Um, fact... aitäh, äh, härra Hölveni, te kõnelesite äh, valikutest. Te kõnelesite kompromissist. mina ei usu, et äh, me peame oma eludega kompromisse tegema, sellepärast et kõik need kilekoti tükikesed on väga saastavad ning äh, ma lõppkokkuvõttes siiski loodan, et me nõuame komisjonilt ja nõukogult täielikult ära keelata igasuguste kilekottide kasutamine ja mitte lihtsalt vähendada või piirata nende kasutamist. kas te ei leia, et seda peaks tegema? aitäh, äh, jah, loomulikult ma olen teiega nõus, aga ma arvan, et äh, antud juhul äh, tuleks kõigil oma kodutöö teha, asjad tuleks kodus kõigepealt korda ajada. loomulikult ei saa Euroopa kõigi eest kõike ära teha. meie öö, me peame arvestama Euroopas praegu sellega, et igal riigil on oma võimalused, mõned võivad edasi liikuda kiiremini, minna kaugemale ja Euroopa Liit peaks seda lubama, aitäh. <clears throat> suur tänu, järgmisena saab sõna proua Bonafé. suur aitäh ma tahaksin esmalt tänada äh, raportööri Aukanit äh, vägagi kindlameelse töö eest viimaste kuude jooksul, aga peame ütlema, et see, milleni me jõudsime nüüd ja me teame, et see ettepanek jääb blokeerituna ka Itaalia eesistumisajal veel avatuks, on väga-väga oluline ettepanek. me tahame sellega vähendada plastikkandekottide kasutamist liikmesriikides, tegemist on ühe saastusallikaga ning kõige olulisema saasteallikaga meie merede jaoks, aga tegemist on minu meelest ka sümboolse sammuga, sellepärast et äh, meil oli Euroopa äh, jätkusuutliku äh, majanduse ettepanek ja see koosnes neljast R-ist ning esimeseks R-iks oli reduktsioon ehk vähendamine, aga see ei ole toiminud, me näeme, et me ei ole suutnud äh, vähendada oma jäätmeid, me ei ole suutnud vastu võtta ka poliitilisi meetmeid selles valdkonnas. nüüd aga esimest korda me lõpuks ometigi ja me tõesti äh, toi-, tegutseme ja seda kõige madalamal tasandil, nüüd peavad liikmesriigid vähendama äh, kasutust, äh, meil on ka täpsed eesmärgid. teiseks, selle direktiiviga Euroopa Liit annab endale olulise instrumendi selleks, et ringmajandust toetada, tegemist on uue jätkusuutliku majandusega ning sellisel juhul siis plastikkandekotide piiramine võimaldab äh, kokku hoida äh, ressursse ning toob kasu kogu majandusele tegemist on lineaarse majanduse ühe tootega, aga nüüd me näeme, et äh, tuleb teisi variante kaaluda, see on stimuleerivaks uutele tehnoloogiatele, samuti rohelisele keemiatööstusele ning äh, orgaaniliste materjalide kasutamisele, kõik see koos, äh, on rohelise majanduse koostisosaks. me peame välja tulema ning me ootame ka uut ambitsioonikat ettepanekut komisjonilt äh, heitmete ringluse kohta. tänu, proua Kõrg! suur aitäh, äh, suur aitäh ka raportöörile. mina tervitan, mina äh, toetan seda ettepanekut, tõesti ma leian, et me peame plastiku probleemiga tegelema ja plastikkandekottidega samudega. esimene komisjoni ettepanek oli päris paindlik ning liikmesriikidele jäeti päris äh, vabad käed, aga nüüd me näeme, et selles lõplikus kokkuleppes on puudu paindlikkusest, liiga ettekirjutav on see ning liiga palju nõudmisi on. mina ei saa näiteks toetada ilma mõjuhinnanguta siin ära toodud äh, nõudeid äh, äh, biodegradeeruvate materjalide kasutuse võtmise kohta on selliseid sätteid, mis oleksid paremini sobinud komisjoni rohelisse raamatusse plastikjäätmete kohta. mul on ka mure seoses sellega, et need meetmed, mis siin võetakse, võivad olla problemaatilised näiteks äh, mis puudutab proportsionaalsust ning mittediskrimineerimist nõuet ning samuti võib see takistada ähm, siseturu toimimist. kui liikmesriigid tahavad äh, neid eesmärke täita, siis me peame direktiivi äh, paika pandud lävedega arvestama, aga siin ei ole arvestatud kõikide liikmesriikide tarbimisandmetega ning lõpetuseks, proua Auken ütles, me peame tegema midagi Äh, mida liikmesriigid ise ei tee, aga nii see ei ole. sellepärast, et minu enda koduriik, no selle vastu paindlikkust ei ole, aga meil on omad meetmed selleks, et vähendada plastikkottide kasutamist. nii et äh, nii see ei ole. et kui Euroopa midagi ei tee, siis liikmesriigid äh, ka ei tee. suur tänu järgmisena saab sõna härra Herbrandi. aitäh. isegi kõige kaugemates selle planeedi kohtades äh, iga merelinnu maast võib leida plastikut Äh, seda ei suuda nad seedida, see on tihti mürgine. me teame, et plastikandekotid on üheks peamiseks äh, saasteallikaks siin. paljud neist lindudest, äh, kalad, kilpkonnad, teised mereloomad kannavad oma organismis ühte osakest meie tohutust plastikilekottide toodangust aga kogu sellel teemal on kaks aspekti. esmalt, tegemist on tohutu keskkonnaprobleemiga, aga seda on suhteliselt kerge lahendada. teiseks aga on ka suur äh, avalikkuse toetus. et sellest tulenevalt see, mida me täna arutame, on näiteks sellest, kuivõrd hea võib Euroopa poliitika olla me näeme, et parlament on väga ühtne, üksmeelne, seda ka tänu meie väga heale raportöörile proua Aukenile, aitäh talle selle eest, aga ka seetõttu, et Itaalia eesistuja mitte ainult ei keskendunud sellele, et äh, vältida probleeme liikmesriikide vahel, vaid Itaalia tegelikult äh, eesistujana üritas probleemi lahendada ja üritas teha midagi, mis kahjuks on äh, päris harukordne nõukogu poole pealt erinevalt sellest, mida osad inimesed nõukogu, äh, Euroopa Liidu komisjonis võiksid arvata, siin ma ei viita küll teile, härra Vella, seda õigusakti võib-olla tulevikus äh, võib pidada üheks parimaks saavutuseks Euroopa Liidu poolt viimase paari aasta jooksul. suur tänu, järgmisena saab sõna proua Forenza. president. suur aitäh. tahaksin ütelda, et hoolimata lobisurvest tootjate ja müüjate poolt ja hoolimata sellest, et komisjon äh, oli päris üksõigne alguses, jõudsime me siiski kokkuleppeni, mis võimaldab järgnevatel aastatel vähendada äh, plastikkandekottide kasutamist liikmesriikidele kohustus vähendada mõju hindadele ning äh, turustamiskeeld, need on olulised, tahaksin tänada QNGL-i nimel äh, meie raportöörit, proua Aukenit. me peame mõjutama eelkõige seeläbi tarbimisharjumusi Euroopas. me oleme tegelikult tahtnud äh, meie fraktsioonis veelgi karmimaid meetmeid me tahtnud kolme aasta jooksul vähendada viiekümne protsendi võrra äh, plastikotide kasutamist ja viie aastaga siis jõuda selleni, et neid üldse enam ei kasutataks. meil on ka äh, äh, loogiliselt lagunevad meet-, vahe, materjalide kohta omad meetmed ja me leiame aga, et praegused tähtajad on veel liiga pikad meie jaoks on siin üks väga oluline asi, nimelt liikmesriikidel peab olema kohustus äh, Äh, neid norme täita, teha seda ühtse meetodi alusel ning Euroopa Liidu komisjoni kontrolli all. ma usun, et oluline on just järelevalve keskkonnaküsimustes. me oleme näinud, kuivõrd olulised on keskkonnaküsimused ja nende lahendamine õiglasema Euroopa jaoks. järgmisena saab sõna roheliste nimel Michelle Rivasi kaheks minutiks. suur aitäh lugupeetud äh, president, volinik, head kolleegid, ma tahaksin kõigepealt äh, soojalt äh, tänada Margaret Aukenit, Taani kolleegi, selle suurepärase dokumendi eest ning läbirääkimiste tulemuste eest me hääletame praegu uue strateegia üle, mis puudutab plastkandekottide vähendamist ja tõepoolest sellised kilekotid äh, lagunevad äh, äh, alles nelja sajandi möödudes ning eriti kannatavad ookeanid. teame, tegemist on naftatoodetega, tegemist on tõelise mürgi ja hädaga meie keskkonna jaoks ja seega meil oli vaja võtta meetmeid, et piirata taoliste saasteallikate, nüüd me oleme seda teinud, vähendatakse kilekottide kasutamist praegu äh, Äh, kasutatakse kahtesadat kilekotti aastas elaniku kohta, mõne aasta pärast üheksakümmend ja me tahame veelgi enam vähendada seda. ülesanne ei ole olnud kerge, nagu ikka, kui me tahame kaitsta oma tervist, äh, keskkonda ning äh, kogu problemaatika keskmeks on just vesi, aga me peaksime minema kaugemale, sellepärast et äh, Äh, tegelikult probleemid on ikkagi detailides. siin tahaksin rääkida oksüdantide toimel lagunevatest äh, materjalidest, tegelikult nad ei lagune, sellega kaasnevad suuremad ohud ainult öö, äh, riskid, kui me sööme näiteks austreid, siis neis austrites vees on pisiosakesed ikkagi olemas ning äh, komisjon peaks ära keelustama ka sellised äh, tooted, aga te ei ole seda teinud ja te eelistasite pigem äh, priviligeerida ühte niši ning mitte aga tegeleda selle väga tõsise saasteallikaga, suur aitäh! ja nüüd saab EFTD fraktsiooni nimel sõna proua Eevi üheks minutiks jah, suur aitäh, me oleme nüüd jõudnud äh, selle protsessiga lõpule. see oli palju keerukam, kui üldse suutsime ette kujutada. ja pean ütlema, et mul on suurt muljet äh, avaldanud äh, see, mida lugesin mõjuhinnangust, eriti mis puudutab seda, mis on siis seotud kilekottide kasutamisega ning selle mõjuga merekeskkonnale aga samuti avaldas mulle väga suurt äh, muljet, võttes arvesse, kuivõrd kiireloomuline tõsine see nähtus on. Äh, mulle avaldas suurt muljet see, kuivõrd äh, mõttetult komisjon on käitunud. meie raportööri Aukeni ülesanne ei olnud kerge, aga tänu tema suurepärasele tööle oleme me suutnud parandada komisjoni ettepanekut ja tõenäoliselt äh, Äh, oli see, on nüüd parim tulim-, tulemus, milleni oli võimalik jõuda, võttes arvesse komisjoni suhtumist ja seega äh, tahaksin ütelda FTTD nimel, et me saame toetada kõnealust ettepanekut, aitäh! aitäh, järgmine kõneleja on fraktsioonilise kuuluvuseta saadikute nimel härra Stuuger üheks minutiks. Ehm, suur tänu, president! komisjon oma ilmutustarkuses otsustas äh, äh, panna paika voliniku, kes tegeleks parema seadusandlusega. Äh, paremat õigusloomelist tegevust on vaja, sest näiteks Hollandi valijad olid äärmiselt jahmunud näiteks selle kohta, mida otsustati redelite pikkuse või ähm, banaanide kõveruse kohta nüüd äh, võib arvata, et äh, me võisime, arvasime, et äh, kilekottide teemaline otsus jääb langetamata, see on täiesti mõttetu meede, millel ei ole mitte mingisugust lootustki, et ta ellu viidaks, kuid ei. härra Timmermans, lihtsalt temast on saamas ähm, härra Junckeri tõlk, see näitab veelgi enam äh, et ähm, komisjon on valel teel, ta annab palju lubadusi, aga ei vii neist ühtegi ellu. üks moment, ma hakkan kohe lõpetama. president ütleb, teie kõneaeg on läbi, palun istuge. ja nüüd saab sõna härra Liise kaheks minutiks. aitäh, lugupeetud president, volinik, kallid kolleegid, tahaksin Äh, avaldada heameelt äh, või avaldada tänu kõigile, kes aitasid saavutada kompromissi kilekottide teemal, tahaksin tänada äh, Margaret Aukerit ja tahaksin tänada ka härra Hölvenit, kes on uus liige siin parlamendis, aga tal on väga palju kogemusi ja ta on Rahvapartei nimel väga hästi läbirääkimisi pidanud, meil on tõeline probleem, väga suur probleem meil on Vaike, Vaikses ookeanis äh, kilekottide saar, ähm, me oleme sellest juba korduvalt kõnelenud ning see, mille üle me täna otsustamine, äh, on esimene samm äh, selle probleemiga tegelemiseks mina äh, olen äh, kodanikega äh, kohtudes tõdenud, et inimesed suhtuvad sellesse teemale tõsiselt ja neil on hea meel selle üle, et me selle probleemiga tegeleme. ma olen õnnelik selle üle, et me vähendame kilekottide kasutamist, aga ma leian et liikmesriikide otsustada peaks jääma vahendid, et ei peaks kehtestama mingit keeldu Euroopa tasandil ning ähm, mina leian, et Eh, liikmes, kui liikmesriigid leidavad lahenduse, siis tuleb neile pakkuda ka stiimuleid. Eh, Iirimaal on see õnnestunud ilma igasuguste keeldudeta, majanduslike vahenditega on neil õnnestunud kilekottide kasutamist märkimisväärselt vähendada ja minu soovitus oleks igatahes, et eh, kõik liikmesriigid järele mõtleksid, eh, kuidas eh, neid eesmärke saavutada ja mitte keeldudega, vaid turumeetmetega. me peame astuma ka edasisi samme ning ma loodan, et Euroopa Komisjon, teie volinik Vella ja ka vastav komisjoni asepresident ikkagi plastijäätmetele mõtlete kui te ringmajanduse alaseid ettepanekuid hakkate tegema Äh, me peame äh, pöörama tähelepanu probleemile, mida kilekotid maailmameredele tegelevad, aga me peame ka teisi probleeme lahendama ja ootame, mida komisjon välja pakub. härra Liise, teile on äh, sinise kaardi küsimus, kas olete valmis sellele vastama? härra Sanja, teil on kolmkümmend sekundit aega. aitäh, et andsite mulle võimaluse küsimuse esitada selles arutelus ähm, on äh, mitmed inimesed sõna võtnud, sealhulgas ka härra Liise, kes on rõhutanud, äh, millised on liikmesriikide ootused ja samuti on kõneldud ka tarbijatest. siin parlamendis me aga ei saa lihtsalt teha selliseid üldiseid märkusi ja seetõttu tahaksin lugupeetud härra Liisalt küsida, äh, te kõnelete tarbimise vähendamisest Äh, milliseid samme siis tarbimise poole pealt tuleks teha, sellepärast et äh, äh, selle probleemiga on tõesti väga-väga raske tegeleda, aitäh. Mhm. härra Liisa, teil on kolmkümmend sekundit vastamiseks. jah, aitäh selle küsimuse eest jah, me äh, räägime äh, sellest, et, et meie näiteks ei soovi poodides kilekotte, meie poli-, poliitikud peaksime olema ettevaatlikud ja paljud tarbijad on öelnud, et sellised kilekotid peaksid olema ära keelatud. Äh, see probleem, ma arvan, et tuleks kõnelda inimestega ja ma tahaksin rääkida, et Iirimaal näiteks kehtestati kilekottidele tasu ja selline lähenemine on minu arvates palju sobivam kui keelud, meil on äh, palju muid valikuvõimalusi selleks, et eesmärke saavutada ja Iirimaa on seda näidanud. aitäh ja järgmisena saab sõna proua Garcia Perez pooleteiseks minutiks. lugupeetud proua president, härra volinik tänane direktiiv, mis tuleb hääletusele Euroopa Parlamendis, on midagi enamat kui eh, tõhus vahend selleks, et meie keskkonnast igaveseks eh, unustusse viia kohutav pilt merest, kus sulbib miljoneid kilekotte eh, ja ärgem unustagem, et mitte ainult merel, vaid ka maal keskmiselt kaob looduses kilekott saja viiekümne aastaga praegune eh, muudatus, eh, mis peaks meid aitama, on, eh, puudutab tsirkulaarmajandust. meil on seega vaja uus revolutsioon läbi viia, sellepärast me ütlemegi, et tegemist on midagi enam kui lihtsa instrumendiga. see on, see on Eh, see on tõestus selle kohta, et on võimalik minna jätkusuutlikuma toetuse eh, tootmise juurde, mis nii disainist eh, lõpptooteni valmis ollakse, respektiiv-, res-, aupaklikumad keskkonna vastu, üritatakse vähem reostada ning üritatakse taaskasutada kõiki tooteid. meie jaoks on oluline kilekottide küsimus nende Eh, suuruse küsimus, eh, komisjon peaks mõtlema ka selle peale, et praegused eh, muutused suurelt kala läbi viidakse. praegusel hetkel kahesaja, kasutab aastas keskmine eurooplane kakssada kuuskümmend kilekotti. kui suudame seda vähendada, võib öelda, et oleme suutnud kogu süsteemi ümber pöörata ning välja töötada uue tootmissüsteemi. see on hea riikide ja tarbijate jaoks ja kogu kasu saab sellest kogu planeet aitäh, järgmisena on äh, sõna Markus Pretzelil üheks minutiks. lugupeetud president, daamid ja härrad äh, arvud kilekottide kasutamise kohta Euroopa Liidus on tõesti murettekitavad ja põhjus, äh, miks tulevikus niimoodi edasi ei saa minna, on täiesti selge, me peame säästma tooraineid, me ei tohi lubada energia raiskamist ning me ei saa lubada ka elukeskkonna halvenemist ja olukorra halvenemist iseäranis maailmameredel see kõik näitab, et meil on vaja arukalt asja reguleerida, meil on vaja arukaid eesmärke ja meetmeid. ja mulle tundub, et täiesti on õige kilekottide kasutamine Euroopa Liidus vähendada aga äh, äh, samas äh, teatud paksusega kilekottide kasutamise lubamine, näiteks need, mis on õhukesemad kui viisteist mikronit, avab võimaluse siiski kilekottide kasutamist jätkata ja niimoodi veelgi rohkem kilejäätmeid tekitada, aitäh! aitäh, järgmisena saab sõna proua Peeder üheks minutiks. aitäh, igal aastal Äh, jõuab peaaegu kaheksa miljardit äh, kilekotti äh, prügi, prügimägedele nad satuvad meredesse, nad on del-, delfiinidele, kaladele, merelindudele ohtlikud ja ainuke viis, kuidas me saame seda probleemi lahendada, on teguneda, tegutseda kogu Euroopa tasandil. me kuskil keskmiselt kasutatakse aastas inimese kohta kakssada kilekotti aastas, kahe tuhande kahekümne viiendaks aastaks tahame seda vähendada neljakümnele kilekotile. see on suur samm selleks, et saavutada puhtamaid meresid ja vähendada eluslooduse kannatusi aga konservatiivsed parlamendisaadikud on pidevalt keeldunud neid eesmärke toestamast. Ühendkuningriigis liberaaldemokraadid valitsuses võitlesid väga, väga kõvasti konservatiivide vastu selleks, et viiepennine maks kehtestatakse kilekottidega ning siin Euroopa Parlamendis on konservatiivide ridadest päris saadikud näidanud, kes nad tegelikult on, mitte toetades Euroopa Liidu piir, piirmäärasid, see näitab, mida konservatiivid tegelikult keskkonnakaitsest aitavad. Äh, äh, kilekottide kasutamise vähendamine peab algama nüüd. aitäh, äh, proua Pirde. Teile on sinise kaardi küsimus, kaks sinise kaardi küsimust juba. üks on proua Köölingilt, kõigepealt siis palun kolmkümmend sekundit. aitäh tahaksin proua Peeterilt küsida, kas ta arvab, et meie ees praegu olev ettepanek on parem ja äh, Ühendkuningriigis tõhusam kui see ettepanek, mille Ühendkuningriigi parlament vastu võttis, mida toetasid ka liberaalsed demokraadid, see nägi ette ka kilekottide kasutuse vähendamist Ühendkuningriigis. siin on tegemist üle-euroopalise ettepanekuga, mis jätab liikmesriikide otsustada, kuidas oleks kõige parem viis kilekottide kasutamist vähendada Äh, Ühendkuningriigis liberaaldemokraadid toetasid viie äh, pennist maksu, teistes riikides on asi teisiti. ja proua Rivasi on, saab samuti esitada teile küsimuse, äh, proua Piir, kas te olete valmis vastama ka proua Rivasi sinise kaardi küsimusele, palun kolmkümmend sekundit proua Peed, ähm, te suhtute keskkonda väga tundlikult, mida te arvate sellest, et ei ole keelatud Äh, oksüdantide toimel lagunevate kilekottide kasutamine äh, äh, sellepärast, et nende kile, kilekottide puhul on majanduslikud huvid mängus Äh, oksüdantide toimel lagunevate kilekottide kasutamine on probleem ja ma ei usu, et me selle õigusaktiga selle probleemi oleme lagenenud. Äh, äh, näiteks, mis juhtub, kui need sellised kilekoti osad satuvad jäätmete hulka. ma arvan, et me peaksime tulema nende biolagunevate kilekottide teema juurde tagasi, minu arvates ei tohiks poes kasutatavad kotid sellised olla. ja nüüd saab sõna härra Flanagan aitäh võimaluse eest sellel teemal sõna võtta. ma olen nõus sellega, et tuleb kehtestada maksud selleks, et vähendada kilekottide kasutamist. minu äh, koduriigis Iirimaal on äh, seda edukalt tehtud, aga äh, sellel argumendil on ka teine külg, mida peab vaatama. miks on, me kilekotte kasutame? me oleme nüüd hakanud, kas me peaksime kasutama rohkem paberkotte näiteks ja ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et paberi tootmine saastab seitsekümmend protsenti rohkem õhku, tarbib muu, rohkem energiat, rohkem vett ja eh, ümbertöötamine on palju ebatõhusam. väga huvitav oli kuulda ühte saadikut ütlevast, et meil on vaja leida alternatiive, mul on teie jaoks uudiseid minu vanaema juba teatis, milline alternatiiv, seda, selleks nimetati riidest kotti Äh, ta kasutas seda tarkust kogu seitse, oma seitsmekümne aastat kestnud elu jooksul ja mis puudutab nüüd seda äh, liikmesriigid, äh, kui neile midagi peale ei suruta, siis nad seda ei tee. mina arvan, et kui liikmesriike sundida midagi tegema, siis nad ei tee seda korralikult, asju tehakse, sest seda tahakse teha. jätke asi liikmesriikide otsustada, Iirimaa on tõendlik selle kohta. aitäh ja järgmisena saab sõna härra Valentinas Matsuronis üheks minutiks Äh, kallid kolleegid, äh, kilekottide kasutamine äh, on tõesti väga suur iga päev kasutatakse vähemalt miljon kilekotti ja see ohustab nii inimeste tervist kui ka keskkonda. kilekottide kasutamise vähendamise eesmärgid peaks olema tõesti ambitsioonikad ja peaksid andma ka tõeliseid tulemusi reaalsed ning mõõdetavad tulemused on äärmiselt olulised. niisiis, seetõttu ma leian, et me peaksime Euroopa Liidus kõigepealt välja töötama arvestusmeetodi õhukeste kilekottide kasutamise kohta ja siis alles kehtestama kohustuslikud eesmärgid selliste kilekottide kasutuse vähendamiseks. jah Äh, meil on vaja leida äh, probleemile hea lahendus, aga äh, me ei saa lubada seda, et kilekottidele kehtestatud maks lihtsalt toote hinna sisse läheb. me peaksime mõtlema ka alternatiivsetele pakendamisviisidele ja härra Obermeier samuti üks minut. aitäh, president me oleme siin juba väga palju rääkinud äh, kilekottide probleemist, äh, kahjust keskkonnale ja iseäranis meredele ja äh, oleme üritanud sellist saastuse vormi vähendada. aga tegemist on ainult ühe sammuga ja see samm läheb kõigi õigeste suunas. jah, mak-, aga maksude kehtestamine ja igasugused kvoodid minu meelest ei ole päris õige lahendamise. me teame, et sellised kilekotid võivad kuni viissada aastat keskkonnas püsida Äh, ja me tõesti äh, peaksime loobuma sellistest äh, kilekottidest, mida me ei saa enam uuesti kasutada. meie peaksime keskenduma tõesti biolagunevatele kilekottidele ning võib-olla ei peaks tooteid üleüldse sellistesse pakendisse pakkima. me Äh, peaksime äh, võib-olla tõesti kehtestama selles vallas tootjatele mingid kohustused, aga seda peaksid otsustama liikmesriigid ja nüüd äh, proua Juuso poolteist minutit. suur tänu teile, proua president härra volinik, kilekottide kohta on öeldud, on, need on väga paljude keskkonnaprobleemide allikaks, eriti meres. viimaste aastate jooksul ettevõtted ja liikmesriigid on teinud suuri e, jõupingutusi selleks, et nende kasutamist vähendada, paljud on võtnud kasutusele meetmeid, et nende tarbimist vähendada praegune direktiiv on eesmärgiks võtnud anda liikmesriikidele vahendeid selleks, et selliseid jäätmeid tekiks vähem. eriti näiteks see, et kotte enam ei anta tasuta näiteks supermarketides, Hispaanias see nii juba on ja see on väga tõhus. õhemate kilekottide kasutuse võtmine on, kasutamine on äärmiselt oluline selleks, et äh, näiteks äh, müüa teatud ähm, äh, toiduaineid. Nende asendamine tuleb kasutusele, nende asendamisel tuleb mõelda võimalikule kasule või kahjule ja see tuleb hoolikalt läbi arutada. sooviksin tänada raportööri ja variraportööre ning äh, tahaksin avaldada teile tänu teie järjekindluse eest nõukogu läbirääkimistel ning loodetavasti võetakse see äh, raport siin vastu suure häälteenamusega. aitäh ja nüüd saab sõna proua Kadenbach pooleteiseks minutiks lugupeetud president, lugupeetud volinik, väga sageli oleme meie saadikutena äh, Äh, see, selle probleemi ees, et kuidas oma otsuseid rahvale selgitada, ma arvan, et sel korral on see suhteliselt lihtne, sellepärast et me Euroopa kodanike suurele soovile lõpuks ometigi vastu tulema rohkem, äh, rohkem kui kaheksakümmend protsenti eurooplased äh, soovivad, et selline kilekottide voog ometigi väheneks. Austrias on seitsekümmend kolm protsenti elanikest seda palunud palunud, nii et, et me oleme teinud nüüd esimese sammu selles suunas kilekottide äh, kasutamist vähendada ja inimesi äh, teavitada probleemist. Äh, jah tihtipeale praegu poes pakutakse meile kilekotte isegi ilma küsimata ja äh, väga oluline on, et me neid kilekotte minema ei viskaks, kui me neid kogume, siis me näeme, kui kiiresti meil kas või kodus selline tohutu kilekotimägi koguneb. nii et, et ja tihtipeale läheb ligemale nelisada aastat, enne kui need kilekotid äh, lagunevad no,. niisi Eh, ja ainult selleks, et me kasutame seda kilekotti kuskil viisteist, kolmkümmend minutit selleks, et oma kaup koju viia. mina olen veendunud, et eh, me oleme, eh, meil vaja, on vaja paindlikke reegleid, meil on Euroopas olukord riigiti väga erinev keskmiselt läheb kakssada kuni nelisada kilekotti aastas inimese kohta. mina arvan, et inimeste poolne surve on ka tulevikus tuge, tugev sellele, et me lõppkokkuvõttes kehtestame üldise keelu kilekottidele. aitäh ja nüüd üheks minutiks härra Nikolson. suur aitäh, lugupeetud president. kaks tuhat viisteist eh, komisjoni töökava koos eh, Junckeri kavaga eh, ütles, et tahetakse suuremat, ambitsioonikamat äh, Euroopa Liitu suurtes asjades ja väiksemat Euroopa Liitu väikestes asjades. ma leian, et tänane arutelu on näide sellest, et Euroopa Liit on liiga suur ja liiga ambitsioonikas väikestes küsimustes. tegemist on esemedega, äh, mida kasutatakse igapäevaselt äh, kodudes see toob, tekitab endaga äh, muidugi keskkonnakahju ja, ja selle vastu võitlust me saame toetada, aga meetmed teise lugemise kokku, äh, teise lugemise kokkuleppes on liigselt ettekirjutavad ja ning ei toimiks. vähendamismäärad ei arvesta sellega, millised on andmed liikmesriikides. meil on vähendatud seitsmekümne kahe protsendi võrra äh, kilekottide kasutamist. nii et äh, seda me suudame ise teha, palun jätke see küsimus liikmesriikide otsustada. suur aitäh ja nüüd saab sõna proua Frederik Riis, üheks minutiks. suur aitäh, ähm, paar äh, fakti üks äh, plastikkott, viis sekundit tootmist, äh, viis minutit äh, kasutust ning kuni viissada aastat lagunemist. nii et te näete, et see kompromiss, milleni me jõudsime nõukoguga, on igati tervitatav. liikmesriikidel on võimalus vähendada kas plastikottide kasutamist iga-aastaselt, äh, kaks tuhat kakskümmend viis nelikümmend kotti siis, äh, samuti on võimalik lõpetada plastikkottide jagamine poodides aastaks kaks tuhat kaksteist. me teame, et äh, suured on erinevused, neli Soomes aasta kohta kilekott, nelisada Portugalis, nii et näete, et põhimõtteliselt me oleme endale aega andnud kümme aastat saavutamaks tulemusi, mis ikkagi jäävad alla sellest, mida tehakse kõige tublimates riikides. me võiksime lähtuda pigem Põhjariikide headest tavadest, kuid mitte ainult eh, Põhja, aga Luksemburgist ning Iirimaal on väga häid näiteid selle kohta, aitäh! aitäh ja nüüd härra Mah. Dámy a pánové, já jsem podal na daamid ja härrad, mina tegin muudatusettepaneku selleks, et see direktiiv üldse ära kaotada, millega tahetakse keelustada plastikkottide kasu äh,, jagamine poodides. me võime lasta inimestel otsustada ise selle üle, mida nad kasutavad ja milles nad oma kaubu äh, kannavad ärgem alahinnakem inimesi. kui mul on vaja paberkotti, siis ma ka paberkotti kasutan, kui mul on aga vaja plastikut, siis ma seda kasutan. mis te arvate, mis saab siis, kui plastikotid täielikult keelustatakse, inimesed kasutavad rohkem väiksemaid plastikotte Nad ka äh, kasutavad plastikust äh, kiled selleks, et asju pakkuda. selline keelustamine on lihtsalt silmakirjalik, aitäh. Danke. Nun ist Herr Jean-François Jalk ebenfalls für eine Minute. Aitäh, järgnevalt äh, palun härra Jalk. Mikro, monsieur, vous devez mettre le micro Mik-, mikrofon, olge hea. kolleeg. kallid kolleegid, vaadates mm, pealiskaudselt seda teksti eesmärgiga vähendada plastkandekotte, siin peaksime olema ühel näol, kuid vaadates seda teksti lähemalt, siis näeme, et tegemist on ainult optilise illusiooniga, mis on tavapärane Euroopa Liidus. me keskendume siin detailidele selleks, et mitte süsteemi kahtluse alla seada. me soovime lihtsalt ilukirurgiat teha siin ja see toob endaga kaasa veelgi rohkem rahvusvahelist sõltuvust ja transpordi ja transporti. meil on siin väikeste detailide käsitlemine ilma üldise visioonita. meil pakutakse siin välja kaheldavaid alternatiive, nagu paljud kaupmehed on seda juba näinud ja seega on tegemist Euroopa Liidu tavapärase tekstiga, mis on väga legislatiivne, ilma pööramata tähelepanu subsidiaarsuspõhimõttele. suur tänu, järgnevalt kolleeg Suitsa pooleteiseks minutiks, palun. suur tänu. selge on see, et tegemist on ülemaailmse probleemiga, nimelt kilekottide kasutamine on tarbijaühiskonna sümboliks saanud, väga hea on see, et nüüd oleme kokkuleppele jõudnud nõukogu komisjoni ja parlamendi vahel, kuigi äh, parlament eh, tundub olevat sellele küsimusele rohkem fokusseeritud kui komisjon. vana indiaani ütlus eh, ütleb, et me oleme laenanud eh, maa ja planeedi oma laste käest ja niimoodi peame selle planeediga ka ümber käima plastikkotid on ilmselgelt väga suur probleem ja ma usun, et direktiiv on seetõttu positiivne. see võimaldab liikmesriikidel äh, Äh, oma valdkonnas, äh, oma territooriumil ise äh, korraldada nii, nagu nad tahavad. nii et mina igal juhul toetan igasuguseid motivaatoreid keelustamise suunas, me oleme näinud seda Põhjamaades ja Iirimaal, et erinevad motivaatorid on andnud selles küsimuses häid tulemusi. Horvaatia suhtes olen ma eriti mures meie merede ja jõgede tervise osas ma olen juba mitmel korral öelnud, et äh, kilekottide probleem on meie piirkonnas väga tõsine, merehoovused veavad need kohale Albaaniast äh, Horvaatia randadele ja meie meresse nii et äh, see ei ohusta mitte ainult meie keskkonda, vaid ka meie majandust tervikuna, sest see mõjutab turismi. niisiis arvan ma, et meil on vaja leida võimalus arutada ka seda mitte Euroopa liikmesriikidega suur tänu, sinise kaardi küsimus äh, on esitatud, äh, härra Jakovtšitš tahab küsida, kas võtate selle vastu, teil on siis pool minutit. suur tänu, kolleeg Suitsa, minu küsimuse äh, vastuvõtmise eest. tahaksin küsida järgmist. Te nimetasite et äh, probleem on piiriülese saastatusega äh, Albaaniast äh, jõuavad läbi Neretva jõe samuti Bosnia-Hertsegoviinas kilekotid meile. kas te arvate, et Euroopa Komisjon oma liitumisläbirääkimistes nende kahe riigiga peaks tõstatama selle küsimuse kui ühena tingimustest Euroopa teel edasi minna? suur tänu, härra Jakovtšitš, selle küsimuse esitamise eest. me teame, et Aadria meri on pooleldi suletud äh, veekogu, nii et on väga oluline, et need riigid, mis selle mere ümber paiknevad, äh, jälgiksid samu reegleid, aga mitte kõik äh, riigid, kes mere ümber on, ei ole praegu Euroopa Liidu liikmesriigis, näiteks Bosnia-Hertsegoviina ja Albaania ning Montenegro nii et äh, Keskkonnakomisjon on selle küsimuse esitanud juba mitu korda. Äh, need on teemad, äh, mida tuleb igal juhul erinevatele liiku-, liitumisläbirääkimiste peatükkidele juurde liita, muidu ei saa me oma merekeskkonda kaitsta, aitäh! No. suur tänu! järgnevalt pooleteiseks minutiks proua Borsan. austatud president! kui me räägime kilekottidest, siis peab ütlema, et enamik inimesi ei mõtle selle peale, vaid ainult kasutavad neid. ma olen kindel, et vähemalt üks sahtel on teie kodus, kus te oma kilekotte hoiate ning kasutate neid aeg-ajalt. aga väga palju on kilekotte teie kodust väljaspool keskkonnas ja kui te järgmine kord näete meres ulpimas kilekotti sel ajal, kui te seda keskkonda naudite ja päevitate, siis pidage silmas, et oleks võinud teha midagi selleks, et ära hoida eh, seda olukorda. Eh, arv, mis, eh, kilekottide arv, mis Euroopa Liidus kasutatakse iga-aastaselt, on kohutav me räägime praegu dokumendist, mis takistab kergete kilekottide liigset kasutamist, see räägib võimalustest, kuidas probleemi äh, lahendada. minu koduriigis ei ole äh, tegelikult äh, kergete kilekottide kasutamine väga levinud ja meil on väga hea meel seetõttu, et siia on lisatud ka võimalus liikmesriikidele otsustada ise, kuidas selle probleemiga tegeleda. liikmesriigid saavad niisiis otsustada, kuidas nad eesmärke täita tahavad ja see on väga hea lahendus, sellepärast et äh, sellisel moel saavad nad kohandada äh, omaenda äh, kontekstiga kõik e, ettevõetavad projektid. igal juhul on väga hea, et saastatust Euroopa Liidus kogu tervikuna vähendada tahetakse. suur tänu, järgnevalt palun kolleeg Keerike üheks minutiks. suur tänu, proua president härra volinik, austatud kolleegid, täna hommikul, kui tulin Euroopa Parlamenti, nägin kanalis kolme nende hulgast kilekotti vees ulpimas taaskasutus on täpselt null ja keskkonna olukord halveneb. olukord on peatselt globaalne ning me ei saa ainult veepinnaga tegeledes sellega tegeleda. sadu tuhandeid tonne äh, Äh, kunstreostust ulbivad praegu maailma meres, äh, tonne äh, plastikprügi on seal aastas lisandub äh, kolmteist miljonit äh, äh, tonni, räägitakse juba seitsmendast kontinendist. ruutkilomeetreid California ja Hawaii vahel on prügisaari, suurem kui India on see saar ja see peamiselt koosneb plastikprügist. ma räägin oma lapsele ikka ja jälle, et nad ei tohi Äh, omale pla-, äh, kilekoti pähe tõmmata, aga niimoodi lõpetavad oma elu väga paljud mereloomad. väga hea on see, et Euroopas me selle kilekoti katku vastu astume. Äh, plastikprügi vähendamine peab olema meie ülesanne, nii saame me jagu seitsmendast kontinendist ja vabastame looduskeskkonda. sekkub proua president ja katkestab. suur tänu! järgnevalt äh, härra Paltso üheks minutiks. suur tänu, proua juhataja Euroopa Liidu liikmesriikides äh, on äh, kilekotid aastast aastasse tekitanud tohutu äh, keskkonnakahju, kaheksa miljardit kilekotti on meil igal aastal kasutusele tulemas, sekkub proua juhataja. nimelt äh, saksa keelde ei tule tõlge läbi. nüüd kanalid äh, peaksid toimima jälle, kas eesti keelde on ilmselt kuulda? prooviksime uuesti, ütleb proua juhataja nii et palun, härra Paltšo uuesti. suur tänu. kerged äh, õhukesed plastikkotid, äh, neid kasutatakse jubedates kogustes kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides ja see mõju on tohutu, äh, hirm, äh, hirmutavad arvud, kaheksa miljardit kilekotti visatakse igal aastal ära. nii et äh, seda fenomeni tuleb kuidagi tõesti reguleerida ja seega ma toetan seda direktiivi, tegemist on direktiiviga, mille siis liikmesriigid võtavad üle oma seadusandluse, sest ja see annab nendele ka võimaluse liikmesriikidele otsustada ise, kuidas seda täpselt rakendatakse ma arvan, et äh, me peame ka äh, igasuguste siltide ja märgistuste vastu hakkama võitlema. see, et räägitakse siltidest, mis on biolagunevad, äh, see on tegelik müüt, tegelikult müüt, sellepärast et nad küll lagunevad, aga lagunevad väikesteks osadeks, mis mitte kuhugi ei kao, nii et me peame tegelikult minema kompostitavatele plastikkandekottidele üle suur tänu, äh, härra Kambus, äh, poolteist minutit, palun. suur tänu, äh, proua juhataja, kui me räägime plastikkottide ja kilekottide mm, vähendamist, siis seda loomulikult keskkonna kontekstis me tahame oma lastele anda üle ju ähm, ikkagi puhta keskkonnaga maa ilma. võib-olla tundub, et see ei olegi väga huvitav debatt, aga tegelikult on see väga tähtis, sellepärast et me oleme aastaid võidelnud selle nimel, et kilekottide kasutamise osas midagi ära tehakse. komisjoni esindaja ütles täiesti õigesti, et ühe kilekoti töötmiseks läheb viis minutit, seda kasutatakse ka keskmiselt umbes viie minuti jooksul, aga viissada aastat läheb selle lagundamiseks loodusele aega loomulikult olukord on erinev liikmesriigiti, kuid on oluline, et igal liikmesriigil oleks võimalus kuidagi äh, vahendada kilekottide kasutamist, eesmärgiks on, et aastaks kaks tuhat kakskümmend oleks aastas nelikümmend kilekotti inimese kohta kasutusel. me tahame, et äh, muutuksid asjad, me tahame, et inimesed äh, muudaksid oma tarbimisharjumusi ja ma olen nõus kolleegidega, kes ütlesid, et me ei peaks üldse selle üle siin nii palju rääkima, vaid lihtsalt asja ära tegema. Kataloonias ähm, me juba kahe tuhande seitsmendal aastal võtsime meetmeid ja viiekümne nelja protsendi võrra oli võimalu-, õnnestus meil ka kilekottide kasutamist vähendada. aastaks kaks tuhat kakskümmend oleme seadnud endale sihiks kolmkümmend kaks kilekotti aastas isiku kohta, nii et suur tänu meie raportöörile ja volinik. härra Kambus, suur tänu, teil on tõstetud sinine kaart, härra äh, Promislope, kas te olete valmis sellele vastama? härra Loope, teil on kolmkümmend sekundit suur tänu, proua juhataja. jääb mulje, et ainus viis, kuidas kilekottide kasutamist vähendada, on äh, neile peale panna tasu, et need ei antaks enam äh, tasuta kaasa. kas te arvate, et äh, ka, et see oleks kõige mõistlikum lahendus? võib-olla peaks mõtlema sellele, et millal äh, peaksime ka rääkima hinna kujundamisest plastikkottide, kilekottide puhul, kaks tuhat viisteist, kuusteist, seitseteist, mis te arvate? Hmm. palun. Äh, suur tänu, äh, jah Äh, kilekottidest tasu küsimine on üks lahendus, aga üks paljudest. mis iganes lahendus leitakse inimeste mentaliteedi muutmiseks, on minu meelest hea. suur tänu, järgmisena saab sõna Jo Lainen, poolteist minutit, palun. jah, tänke, Frau. suur tänu äh,, härra volinik Te olete merede poliitika eest vastutav, saan ikka jälle üle korrata, et väga paljud kilekotid lõpetavad jõgedes ja siis sealt edasi meredes ning me räägime eh, praegu Vaikses ookeanis suurtest prügisaartest, kolleeg mainis siin isegi seitsmendat kontinenti, me teame, et eh, plastikprügi on väga kaua kestev, Äh, samas äh, usuvad äh, kalad, et tegemist on toiduga, neelavad selle alla ja hukuvad seeläbi, nii et väga palju on vaja ära teha selleks, et seda plastikprügi hulka vähendada. ma ütleksin siinkohal ka, et kilekotte ei tohi anda Euroopa Liidus poodides välja tasuta ta Äh, inimesed peaksid maksma selle eest, kui nad äh, kasutavad äh, kilekotti ja võib-olla tõesti vajavad seda. peaks olema võimalik osaliselt see ära keelata, sellepärast et alternatiive on olemas ja teistes õigusloome valdkondades me teeme täpselt samamoodi, halvemad meetodid keelame ära ning toetame seega paremaid alternatiive ma tänan Margareeta Aukenit, kes on Euroopa Parlamendi eesmärgile truuks jäänud, triloogi läbirääkimistel see ei olnud lihtne, komisjon tahtis isegi selle ettepaneku tagasi vastu, niisiis on väga hea, et meil on see väga hea äh, õigusakt olemas ning härra volinik seisab selle eest, et seda kõike ka praktikas rakendada, aitäh! Äh, äh, härra David Campbell Bannerman järgmisena, palun üks minut kõneaega proua juhataja, väga palju selle raporti üle peetavast arutelu iseloomustav ebaõiglane teadmatu rünnak äh, plastiktehnoloogia vastu, mis, millel on väga suur panus teha võitluses äh, kilekottide prügi vastu, selle prügi kadumist me kõik tahame ju näha, see innovatiivne tehnoloogia, mis äh, tegelikult plastiku maailmas praegu toimub, peaasjalikult tuleneb ka meie piirkonnast, minu valimispiirkonnast, see on kolme neljakümne ähm, töötajaga innovatiivne ettevõt- no,, novaatorlik ettevõte, kelle tööd ma väga tervitan, kuigi sellel tehnoloogial on suur potentsiaal, on meie raporti raportöör äh, allutanud ennast Itaalia äh, lobitööle ehk siis äh, hüdro Äh, kompostitavad kilekotid eel-, on ta andnud eelistusele. me ei peaks siin pidevalt teadmatult lihtsalt mustama ettevõtteid, vaid ikkagi faktipõhiselt arutama. komisjon on lõpuks ometi näinud, et mis on õige lahendus äh, ja me kutsume üles, et komisjon äh, viiks läbi teadusliku uuringi. me peame ootama selle tulemusega ja mitte siin ülepeakaela kiirustama oma hinnangutes, aitäh härra Campbell Bannerman, teile on esitatud kaks sinist kaarti, kõigepealt härra Anjult ja, ja proua Auken, kas olete valmis mõlemale vastama? sellepärast härra Anju. härra Anju, nüüd on, nüüd on teid kuulda. jah üsna ebatavaline, ma esitan nüüd sõbraliku küsimuse, ma olen nimelt härra Campbell Bannermaniga samast valimispiirkonnast ja öö, äh, ma ilmselt vaba mikrofoni all niikuinii sõna ei saa ja kasutan võimaluse ja öelda teile, et sümfoni ettevõttest võin ma teile rääkida äh, veel palju Hertfordshire's. kas ei ole mitte ebatavapärane siin, et me koostööd teeme jah, on küll, ütleb proua juhataja, aga sinine kaart tõstetakse ikkagi küsimuse esitamiseks, küsimust ei küsinud, nii et kui lubate, siis annan sõna nüüd proua Aukenile ja siis härra Anju saab vastata võib-olla kolmekümne sekundi jooksul. suur tänu, proua juhataja siin me täpselt näemegi, milles äh, probleem seisnes äh,. see sümfoni Ühendkuningriigi ettevõte oligi probleem nende biolagunevate äh, kilekottide puhul. me tahtsime, et nõukogus jääks äh, enamus paika, meil on tõendeid selle kohta, et äh, et nende lahendus pole mingi lahendus, selle ettevõtte lahendus. komisjonil on nüüd võimalus teha äh, uuring kas te toetate seda, et viiakse läbi hinnang ja kui äh, tõendid näitavad, et see asi on halvem lahendus kui praegune lahendus, et te siis ka seda toetate? nagu ma ütlesin, meil on äh, tegelikult, ma nõuan seda, et me viiksime läbi teadusliku uuringu ja vaatame siis, kuidas see on, mina tean äh, tegelikult, äh, kuidas need äh, tehnoloogiad välja näevad, ma tean, et need on head tehnoloogiad minu valimispiirkonnas, mis aitavad meil selle prügiprobleemi lähendada, lahendada. ma kardan lihtsalt praegu seda, et praegu taga kiusatakse seda ettevõtet ja nende tehnoloogiat ebaõiglaselt, vaatage kõigepealt siiski, millised on faktid, selle asemel et eelarvamuste põhjal hinnanguid langetada. härra Fontuulis saab järgmisena sõna suur tänu, daamid ja härrad, kallid kolleegid, me räägime täna mm, õhukestest kilekottidest ja sellest, et nende kasutamist tuleks piirata. sellel kõigel on olnud nende kasutamisel tohutu keskkonnamõju äh, loomulikult äh, see praegu välja pakutud äh, lahendus on samm edasi, aga sellest ei piisa, eriti mis puudutab neid biolaguneva, lagunevaid kilekotte, minu meelest on praegu need meetmed ebapiisavad mõned äh, ettevõtted on tohutuid kasusid teeninud selle pealt, et on keskkonnakahjulikke plastiktooteid müünud. mina arvan, et tuleks lihtsalt sellised kilekotid keelustada ja kogu lugu. väga õhukesed äh, ja väikesed kilekotid tuleks lihtsalt ära keelata ja ülejäänud kilekotide eest inimesed peaksid maksma Äh, see on asi, mida on paljudes liikmesriikides äh, juba ka kasutatud. me peaksime üle minema hoopis ümbertöödeldavate paberkottide kasutamise juurde. see ei ole küll väga mugav, aga ega mugavuse võib ju, peaks ohverdama keskkonnakaalutlustele, sest muidu on äh, see kõik väga hukatuslik meie plaan-, planeedile ja tulevastele põlvkondadele. proua Lukaševska saab järgmisena sõna pooleteiseks minutiks suur tänu, äh, proua juhataja, minu meelest on see direktiiv üks vähestest äh, direktiividest, äh, mis pärast, vaatamata sellele, et kojas on eriarvamusi, on saanud peaaegu kõikide fraktsioonide toetuse. me kõik ju saame aru, milles on probleem ja ma olen nõus ka enamuse eelkõnelejatega, kes äh, rääkisid arvude keeles ja, ja rääkisid, et kui palju need kilekotte keskkonda üldse jõuab, miljardid äh, ja kui kaua läheb äh, loodusele aega, et nad lagundada. ja seega ma arvan, et ähm, see prügiprobleem, selle saastav mõju, selle katastroofilised tagajärjed floorale ja faunale, on, äh, on tõesti olnud jahmatavad ja me peame midagi ette võtma ja mul on väga hea meel näha, et mõned liikmesriigid on juba sisse toonud erimeetmed, on seadnud äh, kohustuseks äh, kilekottide eest tasu nõuda ja see minu meelest on väga hea lahendus ja mul on ka hea meel selle üle, et see direktiiv annab piisavad vahendid liikmesriikidele ambitsioonikate plaanide elluviimiseks. ma ei saa aga nõustuda nendega, kes arvavad, et hind on kõige olulisem faktor. mina arvan, et äh, ennekõike tuleb ühiskonda harida. me peame oma lapsi harima kodudes, lasteaedades, koolides, selle kohta, et milline mõju on kilekottidel äh, keskkonnale. ja meil peab olema võimalus pea, biolagunevaid kilekotte osta suur tänu. suur tänu, proua Lukaševitš. härra Nikos Andrulakis, järgmisena saab sõna üheks minutiks. aastal kaks tuhat kümme kasutati Euroopa Liidus üheksakümmend üheksa miljardit kilekotti. see tähendab seda, et inimese kohta kakssada kilekotti enamus nendest on need niinimetatud õhukesed kilekotid ähm, supermarketites või teistes poodides ja ärgem unustagem seda, et enamus äh, aega kasutatakse, enamalt jaolt kasutatakse neid kilekotte ainult üks kord ja sellel on tohutu mõju keskkonnale. meie direktiiv ähm, näeb ette teatud muudatused jäätme seadusandlusesse ja need muudatused on täiesti äh, õigustatud. me peaksime endale seadma väga selged eesmärgid. praeguse kokkuleppe kohaselt on liikmesriikidel kaks võimalust, kas nad kõigepealt võtavad piisavalt põhjus, meetmeid ette selleks, et langekski kilekottide kasutamine üheksakümne 90 Äh, kotini inimese kohta aastal kaks tuhat kaheksateist või äh, neljakümneni aastaks kaks tuhat kakskümmend või siis neil on võimalus keelustada sellised kilekotid äh, üldse. ma toetan seda kokkulepet ja ma arvan, et me sillutame siin teed täna sellele, et ületada üks väga-väga oluline keskkonnaprobleem, aitäh. aitäh, nüüd palun üheks minutiks proua Renate Briano. aitäh me räägime siin äh, ringmajandusest ja astume olulise sammu edasi, et vähendada plastkandekottide kasutamist. liikmesriikides on selged reeglid, mida tuleb rakendada. eelmisel aastal viis Itaalia sisse ähm, plastkande tasuta jagamise keelu ja see on oluliselt vähendanud plastkandjuhtide kasutamist. see on väga oluline samm ähm, jäätmete vähendamise osas ning äh, plastikjäätmete levik äh, on äh, tõeliselt muret tekitav nii maal kui ka meres ja samuti on probleemiks meredes olevad plastikjäätmete kogumid. me peame kohe tegutsema, see on kohustuseks meile kõigile, sest me peame alati meeles pidama, et lapsed vaatavad meie poole üles. suur tänu, rohkem me ei võta sinise kaardi küsimusi nendelt inimestelt, kes on juba saanud sõna, et jõuaksime hääletustega kuidagi ajakavasse tagasi, nüüd jõuame vaba mikrofoni juurde. siin on kümme sõnasoovijat, aga eh, fraktsiooni kohta saab sõna ainult üks inimene ja härra Giovanni Lavia saab esimeseks no, sõna üheks minutiks, palun. aitäh. ma arvan, et tegemist on suure edusammuga parlamendis sest nagu te teate, lugupeetud volinik, siis triloogia ajal, kus äh, mina esindasin keskkonnakomisjoni, õnnestus meil koos raportööri ja koos nõukoguga leida kokkulepe. see kokkulepe on tulevikku vaatav. vabandust, sekkub juhataja, saksa keelt tõlget ei olnud, palun alustage uuesti lugupeetud volinik, tegemist on suure edusammuga siin parlamendis, sellepärast et triloogi jooksul õnnestus meil koos raportööri ja nõukogu leida kokkulepe. komisjon ei ole alati lihtsustanud meie tööd ja te teate, et komisjonis lõpuks võeti ettepanek tagasi ja nüüd on teksti lõpus komisjoni märkused normi rakendamise kohta, kuid tegemist oli väga olulise kokkuleppega leppega, mis meil õnnestus kaasseadusandjaga saavutada, nii nagu Lissaboni lepe ette näeb. me toimisime keskkonna huvides, otsides lahendusi, mis mõnes Euroopa Liidus on juba rakendamisel ja kus äh, on saavutatud edu. meil on eesmärgid plastkandjakottide vähendamise osas, meil on eesmärgid ja uus tehnoloogia ning rakendagem neid eesmärke ja norme tuleb keskkonda säilitada. aitäh, härra Nicola Caputo, üks minut, palun. aitäh plastkandekottide vähendamine on eesmärk, mida Euroopa Liit peab prioriteetsena käsitlema, kuid kahe tuhande kümnendal aastal leiti, et iga kodanik kasutas sada 100 üheksakümmend kaheksa plastkotti aastas. mul on väga hea meel selle pärast uue leppe üle ja õnnitlen raportööri. tegemist on olulise edusammuga komisjoni ettepanekuga võrreldes. peame nendest eesmärkidest kinni pidama nüüd. meil on nüüd kohustus maksta plastkandekottide eest ja see on väga oluline samm plastkandekottide vähendamise suunas. liikmesriigid peavad igal aastal aastal raporteerima plastkandekottide kasutamise kohta pärast kolm, kolmkümmend kuus pärast normi jõustumist. samuti on kohustus rakendada konkreetseid meetmeid selleks, et hinnata võetud meetmete tõhusust. aitäh, palun nüüd härra Mark Demesmaaker, üks minut. hartelijk dank, voorzitter. kijk naar de enorme. aitäh vaadake, millist kahju põhjustavad plastkandekotid meredes, me mõistame seega kohe, et nende kasutamist tuleb piirata. liikmesriikides aga normid erinevad. Flandrias, piirkonnas, mida mina esindan, on positiivseid tulemusi kahe tuhande kolmandast aastast on umbes kaheksakümmend protsenti plastikkottide kasutamine vähenenud, loomulikult saab seda teha kõikjal paremini, kuid Euroopa Liidus on eh, nüüd meil selge juriidiline raamistik, võrdsed tingimused, konna parandamine kõikide Euroopa kodanike jaoks ja see on väga hea. tekst pakub piisavalt eh, paindlikkust samuti liikmesriikidele tohutud äh, plastkottide hunnikud on ülemaailmne keskkonnaväljakutse ja meil lubab see uus norm nüüd võtta vastu uusi meetmeid, liikudes ringmajanduse suunas, mis on palju tõhusam toorainete kasutsam-, kasutamiseks. härra Ivan Jakovtšitš nüüd palun. aitäh Horvaatia on küllalt väike õhukeste plastkandekottide kasutaja inimese kohta, eriti võrreldes Euroopa keskmisega, kuid samas on Horvaatia suur õhukeste plastkandekottide tootja ja see tekitab meie jaoks probleeme, sest loomulikult kaotame töökohti seetõttu. see toob endaga kaasa teisi probleeme omakorda ja minu karjääri jooksul olen olnud tegelikult selle tööstusega väga lähedane, kuid ma ei ole selle tööstuse toetajana siin, vaid pigem vastupidi, sellepärast et õhukesed plastkandekotid on tõsiseks keskkonnaohuks. sellepärast tahaksin veel kord korrata üle seda, et et Aadria merel on praegu väga tõsine probleem, mis on tingitud piiriülesest saastusest, plastkotid tulevad Albaaniast ja teistest riikidest, ma arvan, et läbirääkimistel tuleb seda silmas pidada. aitäh, Igor Šoltes, nüüd üks minut. aitäh. ma tahaksin õnnitleda proua Aukenit selle väga hea raportööri eest. õhukesed plastkandekotid on suureks äriks kaupmeeste jaoks ja ma, võib-olla on meie uusi norme raske rakendada seetõttu vaja on suhelda tarbijatega, nad peavad mõistma, millised on plastkandekottide kasutamise tagajärjed, nii et nad saaksid oma suhtumist muuta. sellepärast ongi vaja rääkida reaalsusest, kui asi puutub äh, plastkandekottidesse. kui me võtame arvesse kui palju on plastjäätmeid, siis tegemist on tõelise meretäiega, me võiksime seal lausa ujuda. plast äh, on aga ka ressursiks ringmajanduses, sellepärast palun komisjonil keskenduda just ringmajanduse loomisele. vaba mikrofoni lõpuni ja nüüd äh, saab sõna volinik Vella veel kord aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud parlamendisaadikud, tahaksin teid kõiki tänada selle arutelu eest ja väga konstruktiivsete kommentaaride eest, mida tegite. terve rida näiteid, mis siin välja toodi liikmesriikide puhul, kes on vähendanud Äh, juba plastkandjakottide vähendamist tõestavad, et need sammud on tõhusad. proua Auken mainis Iirimaad, veel üheks näiteks on Šotimaa ja jaekauplejate näide näitab, et äh, Äh, eelmise aasta oktoobrikuust on plastkandekottide vähe, kasutamine vähenenud kaheksa protsendi võrra. Need on lihtsalt näited nende liikmesriikide kohta, kes on juba samme astunud pakendamis, kui pakendamisdirektiiv võetakse vastu ja see rakendub ellu, siis on liikmesriikidel olemas meetmed, et tõhusalt tegutseda. Nad on vastutavad vastutust rakendamise eest ja eelkõige peavad nad valima nende instrumentide vahel, mis nende käsutuses on, selleks et plastkandekottide kasutamist vähendada. ma tahaksin lisada ka, et see direktiiv tegeleb suure probleemiga just ennetavalt ja mida rohkem tegutseme ennetavalt, seda vähem peame tagantjärele probleeme lahendama, eriti kui asi puudutab meres ujuvaid jäätmeid, nagu paljud äh, parlamendisaadikud ka sellele viitasid. paljud parlamendisaadikud rääkisid ka sellest, et äh, mere ees ujuvad jäätmed on suureks keskkonnaohuks äh, ähvardades meie merede bioloogilist mitmekesisust. tegemist on ülemaailmse probleemiga, mis vajab ülemaailmset lahendust, praegu räägime ainult Euroopa Liidust, kuid tegelikult on tegemist palju laiema probleemiga. kinnitan teile, et jätkame selle probleemi väga tõsist käsitlemist. uus direktiiv annab komisjonile terve rea ülesandeid, nagu näiteks metodoloogia väljatöötamine selleks, et arvutada iga-aastast plastkandekottide kasutamist inimese kohta, uute märgiste väljatöötamine selleks, et biolagunevate ja komposteerivate plastkandekottide, ähm, plastkandekotte märgistada Euroopa Liidus ning äh, plastkandeküttide kasutamise mõju arvutamine keskkonnale. me hakkame kohe neid ülesandeid lahendama ja äh, püüame tähtaegadest kinni pidada. kompromisslepe on oluline samm edasi plastjäätmete vähendamisel ja sellel on ka suur avalik toetus. ma arvan, et läbi uue direktiivi saame näidata, et Euroopa Liit on võimeline tõhusalt vastama kodanike muredele. aitäh kõigile, aitäh juhataja. aitäh, volinik. ja nüüd on sõna proua Aukenil raportöörina. aitäh, volinik. ma loodan, et see on meie esimene võit nende üle, kes on keskkonna vastu ja ma loodan, et see ei ole viimane võit, vaid ainult esimene terves pikas reas. täna on ajalooline päev, kui me saime nii suure toetuse parlamendilt ja liikmesriikidelt selleks, et selgelt vähendada plastkondekottide kasutamist ja siin on ka teatud paindlikkus olemas. paindlikkus ise muidugi ei tee midagi, kuid mina väga loodan, kristlasena ma alati loodan, et me saame midagi ära teha ja me ei olegi siin ainult selleks, et loota, vaid ka selleks, et midagi ära teha. mul on väga hea meel, et te lubasite meile et peate kinni kõikidest nendest punktidest, mis meie ettepanekus on, näiteks Taani arvud on minu meelest liiga optimistlikud. kaks päeva tagasi sain lihtsalt äh, niisama viis plastkandekotti ja ma arvan, et iga elaniku kohta on neid palju rohkem, kuid äh, meil on vaja arve ja paindlikkust me ei räägi siin keelustamisest, ma pean seda rõhutama, me räägime vähendamisest ja kui me paneme hinna igale äh, plastkandekotile, mitte mingi maksu, siis ähm, siis äh, kodanikud mõtlevad, kas ma pean maksma viiskümmend senti või tegelikult on mul hoopis taskud, mul on võib-olla ka taaskasutatav kott kaasas ja kodanikud ei ole nii rumalad, äh, väga hea on, äh, kui nad välja arendavad uusi harjumusi. tegemist on ajaloolise päevaga ja tehkem nii, et see ei jääks viimaseks keskkonnaalaseks võiduks, vaid äh, esimeseks. suur tänu proua raportöörile ning ka tunnustused kõigile, kes tegid kaastööd äh, ja saavutasid selle edu. sellega on meie arutelu lõppenud, hääletamine äh, toimub veidi vähem kui tunni pärast, kaksteist kolmkümmend. jõuame järgmise päevakorrapunkti